ja guten Tag. tere päevast. Like to start the meeting. kui tohib, alustame koosolekuga. tere päevast. tere tulemast meie. avan eelarve kontrolli komisjoni istungi päevakorra suhtes muudatusi ei ole, siis on see vastu võetud, tahaksin teil viidata sellele, et punktis kaks on ära näidatud ka keeled, milles me töötame ja lisaks sellele on ka meie istung täna ülekantud netis. palun pange valmis oma hääletuskaardid, kui teil hääletuskaarte ei ole, siis täna kaasa, siis äh, hoolitsege selle eest, et neile tood-, toodaks. punkt kolm puudutab äh, jaanuari-veebruari äh, koosolekute protokolle. kui täna istungi lõpuni keegi vastu ei vaidle, siis on see muudatusettepanekuga üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hakkame tegelema nimekirjalise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah. mitu meid on? kakskümmend. ühesõnaga kakskümmend poolt, aga kes, vastu ei olegi keegi, väga tore ja nüüd me tuleme resolutsiooni juurde tervikuna. ei, ei, palun vabadust, ütleb proua juhataja see puudutab heakskiidu andmist, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, ja nüüd kontode sulgemise juurde jõuame. ahah, see on juba automaatselt aset leidnud ja nüüd äh, punkt kolmteist, me jätkame muudatusettepanekuga number viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, poolt, vastu, erapooletud. kuulge, kontrollime. muudatusettepanek number kuus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 palun, teine osa, kontroll. In F, in F one too much in.... ENF-is hääletab üks liiast. ja, dann ist die Abstimmung beendet. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 on veel kolm kaarti, mis on jätnud hääletamata. hea küll, kontroll on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud. kontrollime neljakümne kolmandat muudatusettepanekut elektrooniliselt. kontroll on lõppenud. see on vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud. tagasi lükatud nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend poolt vastu, erapooletud see on tagasi lükatud, kas me saame viiekümnendat üle kontrollida? hääletus on alanud meil on viis kaardit, mis ei ole ikka veel hääletanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd TV üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV kaks on sellega kaetud, TV3 poolt vastu, erapooletud vastu võetud, TV4 poolt vastu, erapooletud vastu võetud, TV5 poolt vastu, erapooletud vastu võetud, TV6 poolt vastu. kes on TV6 poolt, poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, olgu, kontrollime, elektrooniline kontroll on alanud. kontroll on lõppenud tagasi lükatud. TV7 poolt vastu, erapooletud. seega TV7 poolt vastu, erapoolt tagasi lükatud, TV8 poolt vastu. TV8 poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd me hääletame resolutsiooni mm, tervikult äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud mm. -hmm. ja, hääletus on lõppenud. seitseteist poolthäälega vastu võetud. õnnitlen raportööri. nii, asi kulges väga hästi ma küll ei saa aru, miks sotsiaaldemokraadid siin asja tõkendasid, aga no olgu. ja nüüd me eh, jõuame Derek Vooni raporti juurde täitmisele heakskiidu andme Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Parlamendi. Derek Voon ma tahaksin tänada kõiki koostöö eest ning ma sooviksin, et järgiksite minu hääletussoovitusi, sest need on kõik väga mõistlikud. Den Wunsch können wir verstehen, den Wunsch haben ja viele immer. Ja. me mõistame su soovi. kolleeg Ajala, palun. Ja simplemente. ma nõustun täiesti härra Vooniga. juhiksin teie tähelepanu aga järgmine, järgnevale hispaaniakeelne versioon on problemaatiline, eriti mis puudutab assistente. siin kasutatakse sõna autoriseerima, mitte akrediteerima ning muudatusettepanek sada kaheksa, siin on ka tõl valesti tõlgitud. siin räägitakse siseliikmetest ja nii edasi. aga tegelikult peetakse silmas siin praktikante, kes töötavad saadikute heaks sellised valetõlked võivad tekitada segadust äh, olulistel teemadel, eriti siin parlamendi hääletuse puhul. aitäh selle märkuse eest ja nüüd me hakkame heakskiitmise üle hääletama. muudatusettepanek number üks ja kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, heakskiit elektroonilise hääletuse kaudu, palun. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, üks vastu ja nüüd me tuleme resolutsiooni juurde, muudatusettepanek number kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek number neli. kontroll on lõppenud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 siin on suuline muudatusettepanek selle suhtes, kui väiteid ei ole, siis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, kahes osas esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, ai, ah, kui see langeb ära, ütleb proua juhataja, seega kakskümmend kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt vastu erapooletud kontrollime muudatusettepanek kakskümmend viis, esimene osa. kontroll on lõppenud, võrdsed häälte jagunemine, teiega tagasi lükatud teine osa, poolt, vastu, erapooletud, peaks olema samasugune äh, toetus, muudatusettepanek kakskümmend viis, teine osa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 kontroll on lõppenud, see on selgelt vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud. seda on vaja kontrollida, muudatusettepanek kolmkümmend neli, elektrooniline kontroll. kontroll on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt. arutelu juhatuse laua taga. seega kolmekümne üheksanda osas hääletamine kahes osas me ei saa siin osade kaupa hääletamist nüüd enam otsustada. seega kolmkümmend üheksa poolt, sada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend kaks langeb seega ära, muudatusettepanek nelikümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss number üks poolt vastu, erapooletud kontrollime kompromiss number üks kontroll on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kahet-, nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, nelikümmend üheksa ja sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number, me ikka kontrollime muudatusettepanekut number viiskümmend enne. kontroll on alanud. kontroll on lõppenud kakskümmend kaks kaheteistkümne. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli Äh, kui ei ole suulise muudatuse vastu keegi midagi poolt, vastu erapooletud, aga ikkagi kontrollime muudatusettepanek number viiskümmend neli. kontroll on lõppenud, see on tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. hea küll, kontrollime, viiskümmend viis, muudatusettepanek viiskümmend viis. kontroll on lõppenud, vastu võetud, ma väga vabandan. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend se-, no kontrollime viiekümne kuuendat. minu jaoks oli tulemus selge, ütleb proua juhataja. nüüd on aga kontroll lõppenud, see on vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, ah see langeb ju ära, ütleb proua juhataja, seega kuuskümmend poolt kon-, kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend, kontroll on lõppenud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, aga kuutkümmend kuut tuleb kontrollida, see ei ole selge kontroll on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend seitse langeb seega ära ja nüüd kuuskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa langeb ära, siis on seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend neli, see langeb ju ka ära, seega siis seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus, ah, selle me just hääletasime, no nii, siis seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud kontrollime pigem muudatusettepanek seitsekümmend seitse, elektrooniline kontroll. seega selgelt tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrolligem kaheksakümne kolmandat. tagasi lükatud, aitäh. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis langeb ju ära, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kaheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vas-, ah õigus, see langeb ju ära, ütleb proua juhataja ikkagi äh, hääletame kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, kontrollime kaheksakümmend kaheksa. vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka üheksakümmend kaks, polnud selge. see on justkui vastu võetud. jah, see on vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend kuus. üheksakümmend kuus, kontroll. seega vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa, poolt vastu erapooletud, vastu võetud ükssada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 vastu võetud, kuues osa poolt, vastu erapooletult, vastu võetud, seitsmes osa poolt, vastu, no selle kohta ei peagi hääletama, miks ei pea hääletama, küsib proua juhataja presiidiumikaaslastelt, aa, see oli juba kaetud eelmise punktiga, seega kaheksa poolt, vastu erapooletult, vastu võetud, üheksas osa poolt, vastu erapooletult, vastu võetud, kümnes osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheteistkümnes osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, minu meelest vastu võetud, kontrollime muudatusettepanekut ükssada kolm. kontroll on lõppenud, vastu võetud. üks null neli langeb ära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 poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viies osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuues osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksas osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek ükssada üheksa koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me lükkasime tagasi esialgse teksti. üks äh, sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks, üks, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks, üks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks, üks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud kontrollime sada kahekümnendat, palun uuesti.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 sada kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa, kontrollime. kontroll on lõppenud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanek sada kolmkümmend neli, elektrooniline kontroll. tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. seda on vaja kontrollida. muudatusettepanek sada kolmkümmend kuus, esimene osa elektrooniliselt läks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 sada viiskümmend kaheksa, kontrollime seda saja viiekümne kaheksandat. kontroll on lõppenud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, seda on vaja kontrollida, muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm, elektrooniline kontroll on alanud see on lõppenud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kont-, kontrollime, elektrooniline kontroll eh, kompromissettepanek kaheksa osas. see on vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükkub sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime sada seitsekümmend üheksa kontroll on lõppenud, see on vastu võetud. palun vabandust, ma ei märganud, ütleb proua juhataja, sada kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek sada kaheksa, sada kaheksakümmend kaks, elektrooniline kontroll on alanud. kontroll on lõppenud, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus, see langeb ju ära, sada kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks üheksa üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks üheksa kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm langeb ära, ütleb proua juhataja, sada üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üks on tagasi võetud ja nüüd kaks null kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud kaks null neli poolt vastu, pigem kontrollime muudatusettepanek kakssada neli elektrooniliselt hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuus poolt, vastu erapooletud. muudatusettepanek kakssada kuus, elektrooniline kontroll. kontroll on lõppenud, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud, kakssada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, kakssada kolmteist elektrooniline kontroll, mis on alanud, kakssada kolmteist. tagasi lükatud. ja nüüd on lõpphääletus, see on nimeline ja see puudutab Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Parlamendi osa. hääletus on alanud. ja nüüd häältega üheksateist poolt, kolm vastu, seega õnnitlen raportööri Derek Vooni. ja nüüd me oleme hääletamisega lõpule jõudnud, agentuuride osas hääletame homme, agentuuride ja ametite osas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 May I? Please, for the coordinators, for the coordinators, we start. koordinaatorid, alustame, kui kohe, kui te olete uuesti valmis, meil on pikk päevakord. ja, damit nüüd me jõuame kontrollikoja eriaruande juurde viis murd kakssada kaheksateist fünf 2018 erneuerbare Energien für ein see käsitleb taastuvenergia kestliku maaelu arendaja rolli. tervitan kontrollikoja raportööri ja annan talle kohe ka sõna. niipea, kui siin rahu ja vaikus saabub. palun võtke ennast kokku. Läheme tööga edasi läheme tööga ometi edasi. meil on lühitutvustused, aga nüüd palun härra kontrollikoja raportöör. Thank you, madam chair. no aitäh, proua Sinaine, austatud saadikud, suur tänu selle eest, et mul on võimalus tutvustada teile meie eriaruande peamisi aspekte taastuvenergia kohta ja kasutamata potentsiaali kohta seal taastuvenergia on energia, mis on toodetud mitte fossiilkütustest, mis taastub inimea jooksul. taastuvenergia kasutamine ja tootmine on suurenenud Euroopas, aga meil on vaja endiselt pingutada selleks, et saavutada kahekümne protsendi eh, eesmärki kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, mis peaks kahekümne seitsme protsendini jõudma kahe tuhande kolmekümnendal aastal taastuvenergia rohkem, äh, enam kasutamine on oluline, kui me soovime täita oma CO kahe äh, vähendamise eesmärke vastavalt Pariisi kokkulepetele. mitmed Euroopa Liidu liikmesriikide rahastamisprogrammid äh, on saadaval selleks, et toetada taastuvenergia tootmist ja kasutamist. üks Euroopa rahastamisallikas on Euroopa Maaelu Arengufond. meie audit uuris seoseid maaelu arengu ja taastuvenergia vahel. uurisime, milline on Euroopa Liidu poliitiline raamistik taastuvenergia jaoks üldiselt ning kuidas see on kaasanud maaelu arengu aspekte täpsemalt. järeldame auditis, et on potentsiaalne sünergia taastuvenergia poliitika ning EAFRD vahel Äh, toetamaks jätkusuutliku maaelu arengut, aga seda sünergiat pole veel saavutatud. leidsime, et mõningad instrumendid uues taastuvenergia poliitilises raamistikus ähm, võivad potentsiaalselt olukorda parandada, aga ei praegune ega tulevane bioenergia poliitiline raamistik ei ole piisav alus selleks, et kaitsta maaelu, maa, maapiirkondi paremini keskkonna ja sotsiaalmajanduslike ohtude eest ning sellest ei piisa ka selleks, et äh, parandada jätkusuutlikku arengut. erirahastamine maaelu arengu jaoks võib mängida ka oma rolli Euroopa Liidu ja liikmesriikide energiaeesmärkide saavutamisel, aga see peaks lisanduma jätku, Euroopa Liidu maaelu jätkusuutlikule arengule. samas komisjon pole äh, esitanud piisavaid selgitusi või suuniseid selles valdkonnas, pole ka selgitanud, kuidas EAR, EA, EAFRD peaks Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahastusprogrammidele lisanduma. tulemus on see, et suurem osa liikmesriike, mida me külastasime, ei pidanud prioriteetideks selliseid energiaprojekte, äh, mis võiksid panustada jätkusuutliku maaelu arengusse. kuni oktoobrini kaks tuhat seitseteist ehk siis peaaegu neli aastat pärast äh, praegust MFF-i, oli ära kasutatud ainult viis protsenti 5C äh, äh, valdkonna rahadest. kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani äh, kasutatud raha, rahade, rahasid pole veel analüüsitud ning ka seda, kuidas ta on panustanud jätkusuutlikku arengusse, on ka vähe infot selle kohta, milline on kasutatud rahade mõju olnud. vaatamata sellele, et kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda aastani kestva rahandus, rahastamisperioodi juures on positiivseid arenguid, on endiselt probleeme juurdepääsu ning peamiste mõõdikute ulatusega uurisime nii investeeringuid äh, kolmandatele osapooltele taastuvenergia tootmiseks kui ka äh, teisi, äh, teistele, kes on tootnud energiat ainult iseenda kasutamiseks. suurem osa projekte, mida me külastasime, olid edukad, nende majanduslik ning keskkonnamõju maaelu arengule oli positiivne, aga liikmesriikide valikumenetlus oli nõrk ning sealt tulevad probleemid ka rahastamisesse, millest võiks kasu, kasu said projektijuhid, aga mitte niivõrd maaelu äh, areng. teeme siit järgne, äh, järgnevad järeldused, soovitused. uue taastuvenergia poliitika paikapanemisel peaks komisjon ja liikmesriigid arvesse võtma maaelu erivajadusi eriti kui pannakse paika energia- ja kliimakavasid komisjon koos seadusandjatega peavad uued poliit-, peab uue poliitilise raamistiku paika panema nii, et seal oleks ka paremad, et, et oleks paremini kaitstud ka selle eest, et mitte jätkusuutlikult kasutatakse biomassi tuleb toetada taastuvenergia kasutamist ning edastada ning liikmesriigid peavad paremini infot edastama, edastama taastuvenergia projektide kohta oma kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta aruandes. komisjon peaks koos liikmesriikidega tugevdama ka äh, valikuprotseduuri, nii et toetus saaks tõesti äh, taastuvenergia projektid, millel on ka positiivne mõju maaelu arengule, aitäh ja olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! aitäh, see on oluline aruanne, see mängib keskset rolli seda, selles, mis maapiirkondades toimub komisjoni nimel nüüd proua Hoffmann põllumajanduspeadirektorist. Äh, aitäh! proua esinaine. kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle eest, et saame arvamusi vahetada selle kontrollikoja eriaruande asjus, mis on seotud jätkusuutliku maaelu arenguga. komisjon tervitab seda eriaruannet ja põhimõtteliselt nõustume soovitustega. kuigi siin on mitmeid aspekte kus, mille puhul me ei saa ette ennustada, kuidas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat eh, tegutsema hakatakse õigusloomeliselt. mõningate probleemidega on aga juba siin tegeletud. mõningad aspektid nüüd Euroopa Kontrollikoja aruandest, neid ma sooviksin kommenteerida. kõigepealt eh, taastuvenergia direktiiv direktiiv jätab liikmesriikidele märkimisväärse manööverdamisruumi eesmärkide saavutamisel, kaasa arvatud selles, kuidas maaelu, maa, maapiirkondades kasutada taastuvenergiat. komisjon arvab ka, et olemasolev äh, Euroopa Liidu bioenergia jätkusuutlik raamistik on olnud tõhus selles, et on äh, välditud otsest keskkonnamõju, lisameetmed võeti vastu kahe tuhande viieteistkümnendal aastal selleks, et tegeleda ka võimalike kaudsete mõjudega. komisjoni ettepanek üle vaadata taastuvenergia direktiiv tugevdab veelgi seda raamistikku. kaasnevad lisakaitseklauslid, et vältida liigset metsabiomassi kasutamist, tahaksin rõhutada ka, et bioenergia jätkusuutlikkuse kriteeriume tuleks vaadata ka selles kontekstis, sest nad toetavad muid Euroopa Liidu horisontaalseid õigusakte, eriti mis puudutab LULUCF-i. mis puudutab maaelu arengupoliitikat ja taastuvenergia kasutamist, siis me loomulikult mõistame, et tervitame seda, et Kontrollikoda mõistab, et taastuvenergial on potentsiaal anda oma panus jätkusuutliku maaelu arengusse, eriti läbi kohalike inimeste kaasamise. ja maaelu äh, arenguks on eraldi rahastamisallikad, mis võivad mängida ka meie äh, rolli oma, meie energiaeesmärkide saavutamisel, mis puudutab äh, põllumajanduse ja toidu öö, sektori eh, arengualast teatist, siis me oleme juba pannud paika sealsed uued ülemmäärad kliimakaitseks ning toiduohutuseks. see puudutab ka biomassi kasutamist kõigi jaoks, kaasa arvatud bioenergia tootmiseks. mis puudutab tulevast maaelu arengupoliitikat, siis see peaks paremini peegeldama eh, maapiirkondade soove, aga liikmesriigid ja regioonid on äh, parimas olukorras selleks, et äh, otsustada, kuidas eesmärke võimalikult kulutõhusalt saavutada. komisjon juhendab äh, ja toetab liikmesriike näiteks läbi heade tavade jagamise, läbi maaelu arengupoliitika oma veebileheküljel maaelu arengu võrgustiku veebileheküljel saame me näidata, kuidas maapiirkondades äh, saab kõige paremini ära kasutada taastuvenergia potentsiaali. aga töötame ka liikmesriikide rühmadega. näiteks on loodud töörühm Euroopa innovatsioonipartnerluse algatuse all, kus töötatakse üheskoos liikmesriikide sidusrühmadega taludes taastuvenergia kasutamise kallal see töörühm alustas tööd novembris. kontrollikoda soovitas ka, et projektide valimisprotseduur peaks rohkem arvesse võtma taastuvenergia projektide, projektide lisaväärtust maapiirkondadele. tuletaksin meelde, et valimisprotseduuri määravad liikmesriigid ning nemad vastutavad ka valimiskriteeriumite paikapanemise eest, aga me töötame liikmesriikidega koos valimiskriteeriumite kallal üritame välja töötada parimaid kriteeriume erinevate eesmärkide jaoks ning teeme seda ka tulevikus, aitäh! suur aitäh! nüüdseks on kohal ka raportöörid, palun, kui te sõna soovite, proua Kadenbaha, siis olge nii kena. kõigepealt tahaksin ma südamest tänada selle ülevaate eest, kuid tegelikult on väga keeruline, kuivõrd mõnedki asi on ajalises nihkes. aga tegelikult on väga raske seetõttu ajalise kavaga toime tulla, ma olen veendunud, et e, see eriaruanne valmis väga otsustaval perioodil selleks, et e, välja töötada ühine põllumajanduspoliitika pärast kahekümne, kahekümnendat aastat meie jaoks on väga olulised, eh, oluline, et meil oleksid tõepoolest adekvaatsed kriteeriumid selle poliitika kujundamiseks. me peaksime arvestama eh, antud eriaruannet ja seni tehtud tööd selleks, et rakendada maaelu arengu äh, tegevuskava ja kaasata taastuvenergiat, näiteks biomass, selleks, et tagada maaelu areng liikmesriikides. me peaksime väljuma kitsarinnalisest mõtlemisest ja nägema asja laiemalt, kasutades selleks struktuurifonde ja ESFit. me peame olemasolevad vahendid omavahel ühendama ja rakendama nii mõnegi meetme, mis võib-olla ühe samba puhul ei tagaks äh, vajalikku arengut, kuid tervikuna ja kõiki sambaid hõlmavalt on võimalik saavutada sünergia ja äh, tõhus tulemus meie jaoks on oluline, et rakendatavad meetmed tagaksid maaelu arengu täies ulatuses ja täiel rindel. meil on tarvis saavutada Euroopa lisandväärtus ja selleks teha kõik, et tagada täiendavad sissetulekud põllumajandustootjatele. meil on siin äh, vaja ette valmistada töödokumente, et arvestada seda eriaruannet ja selles esitatud seisukohti. Eh, seetõttu ma tänan kolleege, kes on väga suure huviga suhtunud sellesse raportisse maaelu areng, taastuvenergiate rakendamine Euroopa Liidu tulevase arengu nimel on väga olulised selleks, et ette valmistada muuhulgas selline uus täiendav dokument. aitäh! ja loomulikult me võtame selle veel kord päevakorda, kui tegemist on väga olulise öö, raportiga, see on raport, mida me mis käsitleb teemasid, mida me just iga päev ei äh, aruta. Uh, kontrollikoda, jah, lühike märkus minu poolt ka. Euroopa Komisjon ähm, kiitis heaks meie ettepanekud ja me tõesti loodame, et neid ka rakendatakse hilisemas faasis aga nii, nagu me raportis oleme viidanud, siis on oluline leoda seos Euroopa maaelu arengu ja taastuvenergia eesmärkide osas ja me loodame, et kuna üheksakümmend viis protsenti vahenditest on veel kättesaadavad, siis need kasutatakse projektidele, mis toovad maaelu arengule rohkem kasu kui vaid ainult äh, käputäiele talupidajatele. viitaksin äh, ka vastavale direktiivile, mille osas me saame olla nõus et see annab liikmesriikidele olulise vabaduse, me oleme raportis ka viidanud, et mõned riskid isegi selles ettepanekus, selles teises, kes taastuvenergia äh, direktiivis, äh, mis puudutavad põllumajandust, äh, biomassi ja kõiki muid as-, aspekte, ei ole veel piisavat käsitlust leidnud taastuvenergia direktiivis ja seda võiks käsitleda selle direktiivi vastuvõtmise raames, aitäh. aitäh nüüd on selle eriaruande lühitutvustusega lõpule jõudnud, jõuame järgmise eriaruandeni. see on kümme murd kakssada kaheksateist, mis käsitleb põllumajandustootjate põhitoenduskava proua Schmidt on meie raportöör ja nüüd ma annan sõna kontrollikoja esindajale. suur tänu, proua esimees, suur tänu, komisjoni liikmed, mul on väga suur au kasutada seda võimalust ja tutvustada teile põhijäreldusi, mis on seotud selle auditiga mis puudutab põhitoetuskavasid põllumajandustootjatele, kasutan ettekannet, see on üsnagi lühike, aga selleks, et hõlbustada kommunikatsiooni. põhitoetuskava, nagu te teate, võeti vastu kaks tuhat kolmteist aasta ÜPP reformi käigus ning me asendasime SBS-i eh, otsetoetuse osas, eh, mis puudutab nüüd siis põhitoetuskava nagu te teate, siis on tootmisest lahti seotud ning tootjad saavad makseid ja neil peab olema abikõlbulik põllumajandusmaa selleks. nagu te teate, siis see puudutab ka iga-aastaselt kaheksateist miljardit eurot neljale miljonile talupidajale kaheksateistkümnes liikmesriigis, ähm, komisjoni liikmesriigid äh, haldavad põhitoetuskava ühiselt. meie üldised äh, auditi järeldused on, et äh, põhitoetuskava on käivitunud, on õigel teel, aga sellel on piiratud mõju lihtsustamisele, suunatusel ning toetuste konvergentsi puhul lisaks sellele oleme raportis välja tulnud ka selle, mis puudutab ähm, kalkulatsioone, siis me oleme näinud, et makseasutused äh, on teinud olulisi jõupingutusi liikmesriikides külastatud kontrollisüsteemid, on leevendanud ebaõige kalkulatsiooni riski ja äh, põhitoetuskava vahendite kättesaadavust, vahel kal-, viidi osaliselt läbi need kalkulatsioonid ja osades makseasutustes oli erilisi raskusi. aga samas peame rõhustam-, rõhutama, et põhitoetuskava maksed ei olnud sellest veast otseselt mõjutatud mis puudutab äh, põhitoetuskava juhtimist, siis komisjon andis liikmesriikidele äh, piisavat äh, juhist, aga ei olnud alati kindel, et neid rakendati sidusalt. mis puudutab lihtsustamist, siis peame teile meelde tuletama, et tegemist oli ühe põhimõttega, mis tulenes ÜPP reformist kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast Euroopa Liidu keerulised reeglid seoses põhitoetuskavaga ja abikõlbuliku maalaga äh, sisaldas mitmeid erandeid äh, ja mitmeid võimalusi kava rakendamisel. me leidsime, et liikmesriigid ei kasutanud alati seda, mis oleks äh, eelistanud lihtsustamist, et tihtipeale vahetevahel tõi see endaga kaasa ka keerukust. mis puudutas suunatust, siis me leidsime, et reformi käigus äh, laiendati äh, maa kategooriaid, mille osas on võimalik makseid teha e, ja mis nõudsid minimaalset põllumajanduse tegevust. sisse toodi uus äh, põhimõte ja mõned liikmesriigid olid proaktiivselt kasutanud äh, võimalikke kõrvalmõjulisi nagu spekulatiivseid taotlusi mis puudutab ähm, toetuste konvergentsust, siis me nägime, et kaks tuhat kolmteist aasta äh, toetustasemed muutusid ühtlasemaks, aga üheteistkümnes, kaheksateistkümnest liikmesriigist äh, säilisid olulise, säilivad olulised erisused ka pärast kaks tuhat üheksateist aastat ning me leidsime, et põhitoetuskavas on olulisi piiranguid, mis puudutab äh, põllumajandustootjate sissetulekut ja eelistatakse suuremaid tootjaid. ning selgete eesmärkide ja määrade puudumine muudab keeruliseks selleks, et toetused saaksid olla võimalikult tõhusad sellepärast tegime me mõningaid ettepanekuid komisjonile selles raportis, mis puudutab äh, toetusi, siis me mõistame, et komisjon peaks tagama selle, et liikmesriigid kasutaksid äh, nõrkusi põhikontrollide osas ja toetusi äh, korrigeeriks seal, kus on oluline mõju selles, kuidas vahendeid on kasutatud komisjon peaks oma juhtimise aspektist eh, levitama informatsiooni liikmesriikides selleks, et maksimeerida sidusat tõlgendamist ning põhitoetuskava eh, õigusraamistiku rakendamist. samuti on komisjonil tehtud ettepanek muuta praegust õigusloomet selleks, et oleks võimalik jõustada olulise teabe edastamist, mis puudutab eh, põhitoetuskava Äh, aspekte ja lisaks sellele tegime ka ettepaneku komisjonile, et selgitustööd on vaja selles osas, mis puudutab komisjoni rolli ja sertifitseerimisasutusi. nüüd, äh, mis puudutab äh, tulevasi toetusi, siis tegime komisjonile ettepaneku kaaluda enne äh, igasuguste ettepanekute äh, tegemisi äh, seal ÜPP osas analüüsida toetuste, sissetulekutoetuste vajadust kõikide tootjate vahel ning välja toetada vajalikud eesmärgid ning mehhanism selleks, et leida parim lahendus, kuidas tõhusalt neid eesmärke saavutada. ja juba algusest peale meetmed siduda eh, eesmärkidega eh, seoses eh, tulemustega, mida oleks võimalik võrrelda, sellised olid meie arvates olulised ettepanekud komisjonile ja meil on hea meel, et vähemalt osad neist ka komisjoni poolt heakskiidu leidsid ning me mõistame, et komisjon on mõningate nende ettepanekute osas raskes olukorras, sellepärast et me ootame uue ÜPP ettepanekud pärast kaks tuhat kakskümmend aastat. sellised olid äh, meie ettepanekud ja tähelepanekud, aitäh tähelepanu eest ja olen äh, täiesti valmis äh, vastama teie võimalikele küsimustele, aitäh. küsimusi on meil kindlasti, suur aitäh ja meie raportöör on proua Schmidt, palun. jah, suur aitäh, suur aitäh eriaruande eest kahjuks on aga tegemist sellega, et meie eelarve kontrollikoja, kontrollikomisjonis, eh, kui me saame eriaruande põllumajandusküsimused, siis me teame, kuhu suunas me peame liikuma hakkama, tegelikult ei ole need eesmärgid aga selgelt mõõdetavad, kuivõrd erinevus liikmesriikide vahel on väga suured ja ma tean, et liikmesriikide haldusaparaat on tegelikult selles valdkonnas ka väga ülekoormatud. eriaruandes on väga rida huvitavaid momente, mis ütlevad ära kõik, mis tegelikult on öelda. põllumajandusliku, põllumajandust töötava elanikkonna jaoks on oluline tagada kvaliteetne eh, elu ja seoses sellega on põhitoetuskava äh, vahendeid vaja õiglasemalt jagada, kuid seniseks puutuvad kriteeriumid, mille alusel seda alati õiglaselt teha. me peaksime toetusi äh, jaotama tõhusamalt, lähtudes sellest olukorrast, kus, milles asub üks või teine liikmesriik. milline äh, rahaliste vahendite jaotus oleks kõige tõhusam? milline mille annaks kõige parema tulemuse selleks, et tagada põllumajandustoodete eh, tootmine, eh, tootmise rentaablus. ma tahaksin seda tõesti eh, mõtet, neid mõtteid toetada. ma veidi üllatusin sellest entusiasmist, mis valitseb kontrollikojas, kui ta rääkis, et näed, komisjon aktsepteeriski meie mõningaid soovitusi ma olen äh, nõus Kontrollikoja soovitustega täies ulatuses ja soovin, et, et komisjon teeks sedasama eriti eh, rõhutades seda, et on vaja läbi viia põhjalikke kontrolle, et teada, milline on asjade tegelik seis. me teame, et näiteks Poolas on olukord üks Eestis või Rootsis, aga hoopis teine, kuid me peaksime vaatamata sellele hoolitsema selle eest, et põhitoetuskava rajaneks kõigi jaoks ühtsel eh, eh, seadusandlusel ja selleks, et asjaomased makseasutused ja institutsioonid saaksid läbi viia tõhusaid kontrolle. me teame, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend üks on põllumajandusvaldkonnal käsutada senisest vähem rahalisi vahendeid, kuid vaatamata sellele on põllumajandustootjaid vaja toetada selleks, et me oleksime toiduainetega varustatud. me oleme tõesti e, igas mõttes avatud kontrollikoja järeldustele ja eriaruande soovitustele e, selleks, et e, Euroopa Parlament saaks tagada maksumaksjate raha aruka kasutamise. ma ootan edasisi arenguid ja loodan, et komisjon ei arvesta mitte ainult mõnda soovitust või nõuannet, vaid arvestab kõikide asjaomaste nõuannete ja soovitustega. suur aitäh, ütleb proua juhataja. minu meelest on väga oluline just see kolmas soovitus, mis äh, puudutab uue õigusraamistiku esitamist pärast analüüsi läbiviimist selleks, et otsustada, kes saab raha ja mille eest kui ma asjast õigesti aru saan, siis maikuus esitatakse meile uus seadusandlik kava ja minu esimene küsimus oleks, äh, kas me mitte ei muuda sellega rikkaid rikkamaks ja vaeseid vaesemaks? ja samas ei ole ma ka selle poolt, et raha lihtsalt suvaliselt laiali jagada. annaksin sõna ka Euroopa Komisjoni asjaomase peadirektoraadi esindajale. me tahaksime põhjalikumalt rääkida probleemist, mis tõepoolest on probleem me ei soovi ohvreid eh, ja vastaseid, me soovime tõhusat tulemust. palun, eh, Agri, palun. suur tänu, proua esimees, kõigepealt sooviksin tänada teid selle võimaluse eest vahetada arvamusi eh, kontrollikoja eriaruande osas, mis puudutab põhitoetuskava, tahaksin rõhutada, et komisjon tervitab seda eriaruannet kõik ettepanekud, ähm, mis on asjakohased, on sisuliselt vastu võetud ja me pean seda rõhutama, aga nagu varasemalt on mainitud, siis praegusel hetkel ei saa me hinnata, kuidas neid täpselt käsitleda õigusloome osas, mis hetkel on ettevalmistamisel pärast kaks tuhat kakskümmend aastat äh, aegset aega siin on sisse toetatud siis põhitoetuskava äh, ettepanek, lisaks äh, olulised suunised ning komisjon äh, on kõige sellega nõus. mul on väga hea meel selle järelduse, mis puudutab põhitoetuskava, et tegemist on kõige suurema sissetulekutoetusega põllumajandustootjatele. mul on hea meel, et Kontrollikoda äh, on samuti nentinud, et tegemist on protsessiga, mis teeb olulisi jõupingutusi nii siseriiklikul tasandil, aga ka ühenduse tasandil samas on täiesti mõistev, et mõned puudujäägid niivõrd keerulises protsessis ka aset on leidnud ja siin on komisjoni audiitorid äh, liikmesriikide tööd hinnanud ja leidnud sarnaseid äh, tulemusi nagu ka Kontrollikoda ja me jätkame jõupingutusi, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. kontrollikoda ütles, et põhitoetuskava on üldiselt õigel teel, aga selle mõju lihtsustamisele, suunatusele ja ühtlustamisele on olnud piiratud ja siinkohal tahaksime rõhutada, et komisjoni esialgne ettepanek äh, äh, kaas, tõi endaga kaasa mõningaid ettepanekuid, siis seoses varasema reformiga on täiendavaid variante äh, sisse toodud, andes liikmesriikidele suurem paindlikkus ja ka üritades vähendada keerulisi reegleid, need, mis puudutab suunatust, siis liikmesriigid peavad seda aktiivsete tootjate puhul rakendama siin võib-olla ka muid erisusi seoses põhitoetuskavaga, lähtudes erinevatest kavadest. ja nagu me juba oleme öelnud, siis pärast kaks tuhat kakskümmend aastat eh, oma viimases teatises ütles komisjon, et eesmärgiks on tõesti anda toetusi tõelistele põllumajandustootjatele, kes aktiivselt toodavad, selleks et nad saaksid eh, Äh, omale elatist teenida. mis puudutab ütlustamist, liikmesriikidel on kolm äh, võimalust sisemise ütlustamise osas, üks puudutab täielikku, äh, teine puudutab osalist keskpikas perioodis ja, ja teine siis lühiajalist osalist ütlustust. ja liikmesriikide lähenemine on väga erinev siinkohal olnud ja tahaksin rõhutada et piirkondlik lähenemine maksete osas äh, oli, äh, omas oma, omas samuti olulist rolli kontrollikoda on toonud välja ka, et praegune süsteem ei äh, lähtu reaalsest sissetulekust ja siinkohal tahaksime omalt poolt öelda, et komisjon soovib meelde tuletada, et ÜPP toetused sissetulekule on seotud põllumajandusliku tootmisega, me toetame neid selleks, et nad äh, toodaksid ja see on lepinguga kooskõlas, seega mis puudutab põhitoetuskava, siis on see kooskõlas sissetulekud äh, tootvate tegevustega mis puudutab äh, ka siis tootmistegurite rakendamist ehk mille kasutamist tihti teises sambas toetatakse näiteks äh, mitmekesistamine nagu ka põllumajandusturism. komisjoni teatis äh, tulevikuperspektiivis, mis novembris vastu võeti, teeb ettepaneku, et järgmise kavandamisperioodi äh, osas on ette nähtud suurem lähimuspoliitika Euroopa Liit paneb paika põhilised poliitikaparameetrid ja liikmesriigid on need, kes kannavad suuremat vastutust ja ja vastutavad ka äh, eesmärkide saavutamise eest ja põhjendama seda protsessi äh, strateegilise aspektiga ning mõju hindamine selles õigusloomelises ettepanekus võtab arvesse kõiki andmeid äh, vastavast valdkonnast ja me analüüsime detailselt seda teemat, mida me siin käsitleme, mis puudutab toetuste jagamist, sest õiglasem toetuste jagamine äh, tootjate osas on üks põhieesmärke ÜPP tuleviku aspektist lähtuvalt. ja komisjon rõhutab, et praegune suunatus sõltub mitte ainult äh, talu suurusest, aga ka tegevustest, äh, võtab arvesse ka, milline on see sissetulek, mida on toodu, toodetud äh, ja mis puudutab siis ka erinevaid tootmisfaktoreid, aitäh mina küll ei saanud aru, mida me nüüd siis tegema peaksime, ütleb proua juhataja. milline see plaan siis nüüd on? eriaruanne ei ole ju mingi lauskriitika olemasoleva olukorra aadressil, aga kas te võiks nagu nimetada need sammud, mida komisjon astuda kavatseb? ka ma tahaksin teada, kas analüüs siiski näitab, et selle otsus, seadusandliku aktiga muudame rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks? Need on just äh, need muljed, mis meil tekivad, kui me kohtadel käime, näiteks Slovakkias. palun sõnastage mõne sõnaga, mida me võime teie analüüsilt oodata ja palun öelge mulle otse, et ärge hakake küsitlema oma kolleege, kelle te olete kaasa võtnud. aitäh ja vabandan väärarusaamast, kõigepealt tahaksin selgitada, et see raport, ma ei räägi siin soovitustest, vaid räägin järeldustest ning sisulistest aspektidest, mis on üsnagi positiivsed seoses põhitoetuskava rakendamisega see toob välja teemasid, kus puudub piisav suunatus ja vajadus täiendava lihtsustamise järele ja toob välja ka seda, mis puudutab sisemist konvergentsi ja sissetulekut igas liikmesriigis, eriti mis puudutab just põhitoetuskava, ja see on täpselt äh, see põhieesmärk, mis on äh, seotud ÜPP tuleviku teemadega seoses teatisega, mis vastu võeti. seal teatises, mis me novembris vastu võtsime, oleme selgelt rõhutanud, et komisjon soovib, et ÜPP muutuks lihtsamaks, kaasaegsemaks, selleks, et neid eesmärke saavutada, samuti õiglasemaks, mis puudutab äh, jagunemist ja samuti oleme ka viidanud mõningatele ettepanekutele, mis aitaks seda saavutada erinevad ettepanekud sellega seoses, erinevad maksed selleks, et konkreetsemalt suunata toetused just tõelistele tootjatele, need, kes tõesti sõltuvad, kes teenivad elatist selles valdkonnas. me rõhutasime ka komisjoni soovi rakendada uut süsteemi, mis Äh, puudutaks uut lähenemist põllumajanduspoliitikas, ehk siis äh, subsidiaarsemat lähenemust, uut tasakaalu vastutuse osas, mis puudutab Euroopa Liidu tasandit ja liikmesriikide tasandit äh, ja silmas pidada rohkem tulemusi ja rakendamist ja seda kontrollitaks ka seoses eesmärkidega, mis puudutab siis toetusi selles valdkonnas ja seda, mis puudutab ka kliimamuutusi ja keskkonnameetmeid seoses tootmisega ning sotsiaalmajanduslikku arengut äh, maapiirkonnas. kõik on need elemendid, mida me äh, kajastame lähtuvalt ka kontrollikoja ettepanekutest, aga nagu sissejuhatuseks ütlesin, kui komisjon need soovitused vastu võt-, kuigi neid heaks kiidab, siis ei saa me kuidagi hetkel hinnata, millised on need, äh, nende ettepanekute mõju õigusloomele ja otsuse tegemise protsessi, aitäh. kolleeg Flanagan, pidi. kolleeg Flanagan, palun uh,. Thank you very much. suur tänu ma tunnen väga palju talunikke oma valimispiirkonnast kes oleks võinud ise kirjutada selle raporti ja nad räägivad sedasama juttu ja see, nagu esinaine ütles, et vaesed jäävad vaesemaks ja rikkad saavad rikkamateks, on see, mida nad ütlevad ja probleem on selles, et eelmisel korral, nii palju kui mina mõistsin, siis oleksime me paika panna lihtsamad äh, menetlused, ettemaksed ja tagada selle, et toetused jõuaks väiketootjatele, lähtudes süsteemist, mille osas oleks meil nii-öelda vähem lähimuspõhimõtet kui praegu, aga tehti, mida taheti ja tulemuseks on olukord, kus üks talunik võib saada tuhat eurot hektari kohta ja teine saab kuuskümmend. ja üks põhjusi, miks mina valimistel kandideerisin, oli tulla siia ja muuta seda süsteemi, see oli veidi naiivne, aga justkui oleks võimalus seda teha, aga põhiprobleem on selles, et kui meil on suurem lähimuspõhimõte, siis äh, võib see aset leida teatud äh, riikides nagu minu omas, sest on äh, tugev surve seda olukorda mitte muuta, näiteks pangad, kes vajaksid rekapitaliseerimist juhul, kui raha ei läheks enam samadele inimestele mis puudutab nüüd seda põhimõtet seoses lähimuse suurendamisega esimeses sambas, meil on juba teises sambas äh, tohutu lähimuspõhimõte ja see on väga keeruline, see ei ole üldsegi lihtne ning kui sarnane olukord ka esimeses sambas aset leiab, kus näiteks Iirimaale antakse pakett ja ju kõikide kriteeriumite täitmisel on võimalik seda rakendada, sinna see ka ei jää sest see oli see teooria varasemalt ka teise sambaga ja mina ei usu, et on mingisuguseid äh, võimalusi enam jäänud, olukord ei ole üldsegi lihtne, vaid see on äh, naeruväärselt keeruline kuidas see ettepanek olukorda lihtsustab ja kuidas tagab see selle, et raha ei voolaks sinna, kuhu senini ja mina kardan, et kui meil kodus on võimalik otsuseid teha, siis paari aasta pärast arutame me siin jällegi sellest, et ei ole võimalik väiketalunikke aidata, sellepärast et neid enam ei olegi järele, aitäh eeskätt kui me näeme teatud äh, liikmesriikide valitsusi, kes tunnevad rahapanekut ainult oma taskusse. aitäh, proua juhataja, kogu see lihtsustamine tegelikult ärritab mind. kui me pidevalt lihtsustame, kui me räägime öö, äh, põhitoetustest, siis andke andeks, peaks andma kõikides liikmesriikide sektori kohta ühe sama summa ja tegelikult äh, äh, kui me seda ei tee, siis ongi nii, et äh, suurpõllumajandustootjad ja kellel on hästi palju maad, võidavad sellest põhitoetusest kõige enam kui me jätame selle aga liikmesriikide hooleks, kuidas neid eesmärke saavutada, siis ma oleksin nõus sellega, kui neid eesmärgid oleksid selgelt sõnastatud, aga need ei ole selgelt sõnastatud Mm, ja üks riik teeb rohkem väikeste talunike hüvanguks, teised rohkem kliimamuutuste äh, tõkendamiseks. seepärast peaksime rääkima pigem sellest, millist põllumajandust me üldse tahame, mida, milline põllumajandus maaharimisviis toetab äh, meie kliimat ja keskkonda ja siis vaadata, millised oleksid vahendid, kuidas edasi minna. aga nüüd pidevalt siin mingit lihtsustamisest rääkida, omamata selget sihti silme ees, see toob meie põllumajandustootjad eh, fakti ette, et erinevates liikmesriikides valitsevad siseturul erinevad reeglid ja erinevad põhitoetused minu arvates eh, ÜPP pärast tahtud on kahekümne tuhande kahekümne esimest aastat peaks olema just niisugune, et eh, selgete sihtide seadmise järel eh, toimub rahaliste vahendite eraldamine. kas see kõik näeb hästi lihtne välja, seda ma ei tea, minu meelest pelgalt lihtsustamine meie eesmärke lähemale ei vii aitäh, esinaine, suur tänu ka kontrollikojale ettekande eest, sellest oli meie aruteludes, mida me ÜPP kohta pidama hakkame, palju kasu. minu arvates nüüd komisjon reageerib. aga ma sooviksin ka, et äh, seadusandjad, meie ja nõukogu öö, äh, annaksid endale aru, et me oleme selle soovide puu järjest suuremaks kasvatanud ja nüüd on meil probleemid ma tõesti loodan, et neid soovitusi kasutatakse ka meie kojas ja nõukogus ära selleks, et öö, sihtotstarbelisemat ÜPP-d muuta. seda soovivad ka öö, meie maksumaksjad, meie põllumajanduspoliitika peaks olema tõhus ning täitma oma eesmärke. küsimus ka kontrollikojale, ma tean, et see on küll keeruline, aga vahest ütlete paar sõna selle kohta, mida te arvate Euroopa Komisjoni teatise kohta äh, põllumajanduse ja toiduainete tööstuse tuleviku kohta ning kas te olete ka osalised järgmiste aastate aruteludes? jaa, aitäh. komisjon, palun veel kord ja siis lõpetuseks Kontrollikoda. aitäh, proua esinaine tuleksin tagasi selle öö, lihtsustamise ja sihttarbelisuse ja lähimuspõhimõtte teema juurde. ilmselgelt see on üks võtmeelemente, mida komisjoni novembris vastu võetud teatises rõhutatakse. tulevikus öö, Äh, ÜPP äh, eesmärgid, olgu nad üldised või spetsiifilisemad eesmärgid, nagu näiteks äh, nutikam kogukond ja nii edasi ja nii edasi, kliimamuutusi ja nii edasi. Need eesmärgid saavad olema palju selgemad. ning neid analüüsitakse siis riiklikul tasandil kus liikmesriigid võtavad endale nende kohta kohustused, näitavad, kuidas nad kavatsevad neid selgeid eesmärke, olgu nad siis üldised või spetsiifilised, täita. nii saab paremini eesmärke täita riiklikul tasandil, aga meie poliitilised meetmed võtavad palju rohkem ka arvesse lähimuspõhimõtet, ellu viiakse need meetmed ikkagi liikmesriikides Äh, nende äh, eesmärkide saavutamiseks. nii palju vastuseks siis selle kohta, et kuidas liikmesriigid saavad paremini lihtsustada ning sihtotstarbelisemaks ÜPP-d muuta. tulevikus saab see töö, need programmid olema palju struktureeritumad. liikmesriigid näitavad meile täpselt, kuidas nad Äh, sobitavad oma astutavaid samme nende konkreetsete eesmärkidega. aga me peaksime ühte elementi alati silmas pidama. mida sihtotstarbelisemaks me muutume, seda rohkem lisanõudeid me peame kehtestama, olgu see siis mobiilsuskriteerium või mida me soovime kehtestada selleks, et tagada tõesti piisav avaliku sektori toetus kasusaajale, kes seda vajab. ja selge on see, et on väga keeruline leida õiget tasakaalu parema sihtotstarbelisuse ning lihtsustamise vahel ning seda võib näha ka praeguse ÜPP puhul. meil on palju instrumente, mis saavad eesmärke saavutada, paar nädalat tagasi rääkisime rohestamisest, siin räägime põhimaksetest aga kui seda õigesti ellu ei rakenda liikmesriikide tasandil, äh, siis võib see tekitada süsteemi äh, liigset keerukust. niisiis võetakse vastu need strateegilised kavad, äh, antakse liikmesriikidele suurem otsustusõigus, kuidas saavutada eesmärke võimalikult väikese halduskoormaga, aitäh! meie kui komisjoni tähendab see seda, et me peaksime tegelema kahekümne seitsme erineva liikmesriigi põllumajandustootuste skeemiga, kes mida teeb ja sedasama ülesannet peaks täitma ka Kontrollikoda, see saab olema erakordselt problemaatiline, mingeid otsuseid sellises olukorras ÜPP osas langetada see tähendab aga seda, et ÜPP vahendid saabuvad, satuvad eh, senisest eh, suurema surve alla. kui me vaatame liikmesriigi ja neid võimalusi, mis neil on põllumajandustootjatel kas või, ja kui me vaatame neid rikkureid, kes istuvad valitsuses, nagu näiteks Slovakkias see mudel, eh, toimib või siis vaatame Tšehhi mudelit, see on omaette mudel seega me seisame silmitsi tõeliselt äh, suurte äh, liikmesriikide vaheliste erisustega. ma tahaksin hea meelega anda sõna veel äh, eriraportöör Figureidole. aitäh, proua esinaine. suur tänu teie küsimuste eest minu arvates on nad kõik väga tähtsad, nagu esinaine ütles, olukord on problemaatiline. väga kerge on leida õigeid tasakaalu erinevate väärtuste vahel. sest meil on erinevad väärtused, mis on vahel üksteisega vastuolus ning poliitiliselt on siin leid-, väga keeruline nende vahel leida tasakaalu kõigepealt kas ma olen rahul sellega, kas, eh, kuidas on soovitusi vastu võetud? loomulikult oleksin ma palju rohkem rahul, kui nõustutakse kõikide soovitustega. ja tuleb ka tunnistada, et mina usun nendesse soovitustesse, seetõttu nad ongi siin tekstis sees, isegi eeldades, et komisjon kõigiga nendega nõus ei ole. aga me arvame, et need soovitused on tähtsad ning nad peaksid olema tekstis sees, vaatamata kriitikale. samas olen ma rahul, sest ma mõistan, et komisjon on siin ka keerulises olukorras. meie analüüsime äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ÜPP reformi, mis jõustus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. samal ajal aga komisjon valmistab ette uut ÜPP-d. ma mõistan, et komisjoni jaoks on keeruline välja töötada selget positsiooni kõikides meie välja toodud küsimustes aga tõin juba välja meie peamised äh, ettepanekud õigusloojatele, ütleme me järgmist, kui te kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal reformi heaks kiitsite ja me teame, et äh, sellele eelnesid pikad arutelud, siis osa peamistest eesmärkidest, mille te välja tõite, nagu näiteks lihtsustamine, sihipärasem äh, tegutsemine ning väärtuste ühtlustamine. osade nende eesmärkide puhul oma kohapealsetes kontrollides näeme, et neid pole saavutatud, on probleeme. ning kontrollikoda peab teile, õigusloojatele, ütlema, millised on probleeme, lihtsustamise puhul on probleeme, seda oleme näinud. ning teie tulevased arutelud lä-, lähimuspõhimõtte lihtsustamise vahel, me palume, et te võtaksite arvesse konkreetseid näiteid, mille me siia raportisse sisse kirjutasime. leidsime ka siin pärastamise juures probleeme. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi juures toodi sisse see aktiivne põllumajandustootja termin et toetus jõuaks tõelistele talunikeni. koha peal nägime aga, et on probleeme selle kontseptsiooni ellurakendamisel. pöörake ka sellele tähelepanu. nägime ka konvergentsi puhul probleeme. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi puhul oli ka üks eesmärk väärtuste konvergentsus. me näeme, et üheteistkümnest, kaheksateistkümnest liikmesriigist, mis äh, põhitoetusi kasutavad, on suured erinevused ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta äh, järgsel perioodil. üldiselt tunnistatakse, et põhitoetused pigem öö, äh, soosivad suuri, suuremaid tootjaid. jõuamegi nüüd selle juurde, mida te mainisite paar minutit tagasi talunike sissetulek ning selle toetamine. selles valdkonnas ma mõistan komisjoni seisukohta, aga ma arvan, et öö, äh, kui me teame, millised on probleemid, siis kuigi nende lahendamine ei ole lihtne, ei peaks me leppima lihtsalt sellega, et me teame, milline on sissetulek põllumajandustegevusest, sellest ei piisa. seetõttu kirjutasimegi soovituse kolm. nagu te näete, siis seal me ütleme, et sissetulekutoetus selle puhul tuleb arvesse võtta Äh, praegust Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt maksutavaid toetusi, äh, erinevusi äh, piirkondade vahel, põllumajandustegevuse kulukust ning ka mittepõllumajandustoetusi. ma soovisin, et seadusandjad mõistaksid seda olukorda, kui me seda kõike arvesse ei võta, siis kui me nüüd uuesti üritame uut ÜPP-d e veel sii-, sihtotstarbelisemaks muuta, kukume me jälle läbi. lõpetuseks. vastuseks teie küsimustele. me räägime siin ainult põhitoetuste süsteemi talunikele, aga nagu komisjongi ütles on see seotud ka tulevase ÜPP-ga. seega ma eeldan, et need arutelud jätkuvad ka järgmise päevakorrapunkti puhul, kus komisjon, kontrollikoda tutvustab oma seisukohta tulevase ÜPP asjus, aitäh. aitäh. kaasraportöör soovib lõppsõna ei, aitäh, siis ma võin teile kinnitada, et me tuleme selle teema juurde põhjalikumalt tagasi ja me tahaksime meile edastada analüüsi eh, ja komisjon peaks seda tegema lihtsalt selleks, et me saaksime eh, asja sisulisemalt arutleda. see päevakorrapunkt on lõppenud ja nüüd me jõuame Euroopa Kontrollikoja teabedokumendi juurde ÜPP tuleviku kohta. raportöör on kolleeg Joachim Zeller ja äh, Kontrollikoja poolt annan sõna kolleeg Figureidole. Thank you uh,, chairman, chairwoman. aitäh, proua esinaine, austatud komisjoni liikmed. tutvustaksin nüüd lühidalt seda dokumenti, mille põhjal te saate hiljem pidada põhjalikumaid arutelusid. tuletaksin teile kõigepealt meelde, et nagu te kõik teate, siis komisjon esitas teatise põllumajanduse ja toidutootmise tuleviku kohta Euroopa Liidus ning see teatis ning meie dokument on Kontrollikoja poolne vastus sellele teatisele. me teame, et ÜPP tuleviku üle käivad suured arutelud ning kui me valmistame ette kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eriaruannet, siis leidsime, et oleks mõistlik koostada ka omapoolne ÜPP tulevikualane dokument. ning siin ta ongi vastus Euroopa Komisjoni teatisele Äh, Euroopa äh, põllumajanduse ja toidutootmise tuleviku kohta. tegemist ei ole auditi aruandega, see on äh, analüüs, mis põhineb varasematel meie aruannetel ning muul avalikult kättesaadaval teabel. siin dokumendis analüüsime me kolme peamist valdkonda. kõigepealt võtmesuun-, suunad ning andmed, mis on olulised põllumajandusele ja maapiirkondadele. oma kogemuste põhjal ning ka muude allikate põhjal üritame me siin luua seda suurt pilti nii-öelda põllumajanduse ja maapiirkondade olukorra kohta esimene osa dokumendist eh, siis kirjeldab põllumajandussektori olukorda Euroopa Liidus praegu. teine osa dokumendist koosneb meie järeldustest praeguse ÜPP kohta. me uurisime põhjalikult komisjoni teatist ja tolle dokumendi peamiste mõtete põhjal tuletame me teile meelde ka meie järeldusi varasematest dokumentidest, mida me viimastel aastatel oleme koostanud. ja lõpetuseks toome välja uue ÜPP äh, kriteeriumid ja peamised väljakutsed. kui tohib, siis rõhutaksin, et kontrollikoda, nagu te teate väga hästi, ei ole poliitiline üksus. sellel ei ole mingisugust pädevust öö, paika panna tulevasi poliitikaid. kontrollikoda on välisaudiitor. aga me arvame, et meie varasemate kogemuste põhjal audiitoritena saame me seadusandjatele e, teha ettepanekuid mitte lahenduste kohta, vaid kriteeriumite kohta, mille põhjal võiks välja töötada tulevased lahendused. see on meie eesmärk selle dokumendi koostamisel. nüüd siis mõningad suundumused ja andmed. esiteks, ÜPP kulud viimase kümnendi jooksul on olnud stabiilsed ning põhi, keskendunud sissetulekutoetustel ning siin tabelis võib näha, et üldiselt on rahaline toetus põllumajandussektoris stabiilne olnud kahe tuhande kuuendast aastast kuni praeguseni. erinevused on eri osade vahel, aga üldiselt rahaline toetus selles valdkonnas on olnud stabiilne teine andmete kogum, mida sooviksin rõhutada. see on siin lauses sees. vähem, aga suuremad talud ning väiksem tööjõud, tööjõu hulk toodab sama palju toodangut, mis tähendab, et öö, äh, öö, täis äh, tööajaga põllumajandussektoris töötav inimene teenib rohkem ehk siis Euroopas on meil nüüd vähem talunikke, aga talud on suuremad. ning töö, töötajate hulk on väiksem kui minevikus. samas toodangu hulk on olnud stabiilne. ning siit saame me järeldada, et ähm, täiskohaga põllumajanduses töötav inimene teenib rohkem. siit graafikust võib näha, et see kõige tumedam joon on talude hulk, mis väheneb. alumine joon tähistab sissetulekuid ühe täiskohaga töötava inimese kohta, mis suureneb ning keskmine joon näitab, et äh, tootmine väärtuse äh, kontekstis on olnud enam-vähem sama, mõningatel aastatel on see natukene suurem olnud, teistel natuke väiksem, aga üldiselt on toodangu hulk olnud sama. kontrollikoda leiab, et see tabel annab olulisi andmeid põllumajandussektori viimaste aastate arengute kohta. aga on ka muid andmeid siin dokumendis. ma toon ainult mõningad neist välja, kõigepealt toiduainete, ainete hinnad on ühtlustunud maailmaturu hindadega ning Euroopa Liit on muutunud toiduainete netoeksportijaks, aga netoimportija, äh, on ta töötlemata äh, põllumajandustoodete puhul. Ähm, talude äh, omanike, juhtide keskmine eluiga on suurenenud, aga see on kooskõlas üldiste demograafiliste trendidega ning andmed, mida kasut-, kasutatakse põllumajandussektoris, on ebastabiilsed, mõned andmed näitavad, et üldine põllutu, põllupinna hulk on vähenenud, aga teised allikad näitavad jällegi, et kogu pindala on jäänud enam-vähem stabiilseks. ning lõpetuseks, keskkonna ning kliimaalane, alase tegevuse progress on olnud ebapiisav, nagu me näitasime ka oma viimases hiljutises rohestamise aruandes ja majanduslikud erinevused maapiirkondade ning linna, teiste piirkondade vahel ei ole enam nii suured võrreldes minevikuga. mis puudutab meie äh, järeldusi ja kriteeriume ÜPP kohta, siis kõigepealt äh, tutvustan meie lähenemist. meie ei ole poliitiline institutsioon, me peame järgima tehnilisi kriteeriume selleks, et hinnata mingeid dokumente, dokumenti, poliitikat äh, või programmi või nii edasi. oma, tavaliselt kasutame sellist mudelit. ma kirjeldan seda lühidalt. me analüüsisime selle põhjal ka komisjoni teatist. kõigepealt avaliku sektori poliitikas tuleb kõigepealt välja selgitada vajadused ning nende vajaduste põhjal sätestatakse eesmärgid. eesmärkide saavutamiseks on vaja sisendeid. ning nende sisendite jaoks eesmärkide saavutamisel on vaja protsesse. ning selle äh, põhja saavutataksegi tulemused äh, koos välisfaktoritega. see on see meie mudel, analüüsimudel. ning selle põhjal analüüsisime me ka komisjoni teatist. mis puudutab vajadusi ja eesmärke ja sisendeid, siis vajaduste puhul on piisavalt infot, et välja tuua Äh, need vajadused, mis, millega õigustada äh, äh, samas piisavalt palju infot selleks, selle kohta, kuidas õigustada ÜPP kulutusi. mis puudutab Euroopa Liidu poolset lisaväärtust, siis on siin vaja rohkem selgust. kolmandaks, ÜPP peaks reageerima pikema perioodi suundumustele. nüüd eesmärgid ÜPP eesmärgid ei ole piisavalt selged ja konkreetsed. selgitan, et üt-, oleme seda öelnud juba varem. ja nüüd kordame selle üle äh, reaktsioonina komisjoni teatisele eesmärgid peavad olema rohkem kooskõlas Euroopa Liidu teiste poliitikavaldkondade eesmärkidega ning mis puudutab sisendeid, siis ÜPP rahade eh, eraldamine ei ole piisavalt kooskõlas vajadustega ning Euroopa Liidu lisaväärtuse põhimõttega. mis puudutab protsesse, siis ÜPP kulud tõhustate äh, instrumentide jaoks on vaja rohkem infot, meil on vaja rohkem sidusust ÜPP ja teiste Euroopa Liidu poliitika valdkondade ning teiste erinevate ÜPP instrumentide vahel. Äh, protsessid peavad olema lihtsam, lihtsustatumad, aga seda ei tohi teha kulutõhususe arvelt ning lõpetuseks, mis puudutab protsesse, siis äh, uue ÜPP paikapanemiseks on vaja rohkem aega kordan üle, me oleme seda juba varem öelnud. mis puudutab tulemusi ja välisfaktoreid, siis praeguste mõõdikute süsteem ei ole piisav selleks, et analüüsida poliitika edukust, meil on vaja rohkem infot. ning ei ole praegusel hetkel mingit seost välja maksutud raha ning saavutatud eesmärkide vahel ning varemgi oleme me öelnud, et ÜPP-l on vaja rohkem öö, aruandlust. see kõik on kirjas ka meie varasemates aruannetes, mõtlesime, et on mõttekas see seadusandjatele ÜPP tuleviku kontekstis meelde tuletada. aga nagu ma ütlesin, me ei ole poliitiline üksus. kontrollikoda ei saa teha konkreetseid ettepanekuid tuleviku jaoks. aga me arvame, et kohtul on kohustus seadusandjatele esitada kriteeriumid mille põhjal saab hinnata, kas uued ettepanekud on piisavad, korrektsed, kas neid tuleks ellu rakendada või mitte. kriteeriumid on paika pandud ka nende varasemate ideede põhjal. mis puudutab vajadusi, siis uues ÜPP-s selgitatakse vajadused välja konkreetsete tõendite põhjal, lisaväärtus aitab lahendada neid vajadusi Euroopa Liidu tasandil ÜPP ettepanekud võtavad arvesse pikema perspektiivi trende ning ÜPP ettepanekud on selged äh, ka äh, jaotusmõju äh, kontekstis. nii palju vajadustest, siis eesmärgid peavad olema selgelt defineeritud ning peegeldama vajadusi ning pikema perspektiivi nägemust ÜPP jaoks. eesmärgid peavad olema kvantifitseeritud teatud koha peal ning nad peavad olema sidusad ka üldiste Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide ning rahvusvaheliste kohustustega. mis puudutab sisendeid, siis fondid jaotatakse vastavalt vajadustele ning eeldatavatele eesmärk, saavutustele, raha eraldatakse sinna, kus Euroopa Liidu lisandväärtus on kõige suurem ja protsesside puhul siis poliitika rakendatakse ellu kulutõhusate instrumentidega konkreetsete tõendite põhjal. tuleb uurida, kas on sidusus ÜPP ja teiste Euroopa Liidu poliitikate ning erinevate ÜPP instrumentide vahel. ellurakendamisreeglid peavad olema lihtsad ning nad ei tohi mõjutada kulutõhusust ning peavad olema ka meetmed äh, selleks, et minna üle uude toetuste maksmise mudelisse. mis puudutab äh, tulemusi ja välisfaktoreid, siis peavad olema seosed eesmärkide äh, ning tulemuste vahel. peab olema selge seos välja makstud raha ning konkreetsete eesmärkide vahel poliitika tulemuslikkus ning välisfaktorid, neid tuleb seirata ning äh, va-, vajadusel tegevust ko-, äh, kohendada ning lõpuks aruandluskohustus uutes ettepanekutes peavad olema äh, kirjas tugevad aruandluskohustuse ning auditi reeglid. meie arvates on need kriteeriumid, mille põhjal hinnata tulevast ÜPP-d ning meie dokumendis võite te näha, seda, miks me soovitame teil järgida neid kriteeriume, kui te analüüsite tulevase ÜPP alaseid ettepanekuid. nüüd peavad seadusandjad otsustada, kas, otsustama, kas nad on nendega nõus, lükkavad nad tagasi või korrigeerivad veel neid, aga ma ütleksin, et kõige tõenäolisem on see, et kui komisjon tutvustab mais või juunis oma ettepanekuid, siis järgime me peamiselt neid kriteeriume selleks, et analüüsida komisjoni ettepanekut. suur tänu tähelepanu eest! aitäh! Äh, meie raportöör on äh, kolleeg Zeller, aga härra Vigorello tahaksin täna öelda, et täna kell viisteist kakskümmend viis äh, saime me selle dokumendi, meil ei olnud vähimatki võimalust seda isegi lugeda. ja ma saan aru, et teil oli head kavatsused, aga kui me seda dokumenti siin juba arutame, siis oleks küll tore, kui me saaks seda enne ikka lugeda ka. väga kahetsusväärne lugu, kolleeg Zeller, palun aitäh, proua juhataja. ma kuulen juba kolleegide eh, karjed põllumajanduskomisjonist ja liikmesriikidest, mida ometi see eh, kontrollikoda sekkub mm, ÜPP poliitikasse aga ma olen härra Vigureido ja kolleegidele Euroopa Kontrollikojas sõnaselgelt väga tänulik selle süsteemse dokumendi eest, ehkki tegemist pole auditiga. meil on mitmeid eriaruandeid ja ka auditeid, mis andsid võimaluse tutvuda süvitsi ÜPP rakendamis, ellurakendamisega. seetõttu leian ma, et neil on õigus äh, hinnata kujunenud olukorda, hinnata senist ÜPP-d ja teha omapoolseid ettepanekuid, kuidas jätkata. maailm ju muutub, asjad muutuvad, ka Euroopa Liit kaalub, kuidas tulevikus määratleda oma tegevuse raskuspunktid. põllumajanduskomisjoni äh, liikmetelt kuulen aga juba praegu, et ÜPP peab jääma nagu ta on, seda ei tohi muuta, raha tuleb eraldada mahus ja määras nagu seni eh, ka tulevastel aruande, aruandeperioodidel. vastus saab kõlada, et põllumajandusele eh, kulub endiselt nelikümmend protsenti meie eelarvest ja ju tekib küsimus, kas see on arukas ja sihipärane rahakasutus see, mis on kirjas kontrollikoja dokumendis. In the form of national envelopes which are not determined uh, on the basis of member states needs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 nende rahaliste kulutuste tegemisteks peab olema ka õigustus. ja kulutusi tuleb tõesti teha valdkondades, kus on ka midagi saavutatud. Budgeting that links the funds allocated to measurable results und hier scheint es zu fehlen. Und von daher denke ich, äh, müssen wir äh, dieses ma leian, et äh, me peame kaasama Kontrollikoja dokumenti meie aruteludesse selleks, et mõista, kuidas muudatusi läbi tegev põllumajandus, äh, selle järjest süvenev industrialiseerimine äh, ja et et äh, põllumajandusmaa muutumine spekulatiiv, spekulatsioonide objektiks, kuidas nendes tingimustes edasi minna, eriti kui mõelda sellele, et äh, põllumajandustoodangu tootmises kasutatakse senisest enam taastuvenergiat. seega avanevad siin täiendavad võimalused kasumi saamiseks me ei tohi ajal sabas sörkida, vaid arvestama muuhulgas eh, kontrollikoja seisukohtade ja ettepanekutega eh, kas või selles mõttes, kuidas muutuda põllumajandustoodangu eh, netoeksportijaks. ma leian et meil on vaja nii mõndagi muuta ja parandada ja seetõttu tänan Kontrollikoja koda selle dokumendi eest, diskussioon on alanud, komisjon juba katsetanud järgmiseks perioodiks öö, äh, asju käivitada, meie seisukohalt olulisi asju ja meie äh, tegelikult kui kaasotsustaja peame vaatama, mil määral me selle kõigega kaasa läheme, aitäh. aitäh ja nüüd saab äh, põllumajanduse peadirektoraat sõna, palun. Uh, suur tänu, proua esimees, härra Zeller, lugupeetud äh, eelarve kontrolli komisjoni äh, liikmed, kontrollikoja esindajad, me tervitame seda teabedokumenti, meie arvates on tegemist olulise sisendiga äh, reformi arutellu, mis hetkel on käimas ja mis peaks realiseeruma õigusloomelise ettepanekuga kahekümne üheksandaks maiks käesoleval aastal. igasugune nõuanne, põhjendatud sisend äh, on äh, väga kasulik. samuti on meil hea meel näha, et Kontrollikoja selles dokumendis mõistab, et teatis käsitleb mitmeid ähm, Kontrollikoja eriaruande äh, varasemaid äh, ettepanekuid, mitte kõiki neid, aga loomulikult. ja see näitab, et komisjon reageerib ettepanekutele ja saan rääkida siin ainult ettepanekute tekkimisest, nagu härra Zeller just ütles, siis lõppude lõpuks kas seadusandjad on need, kes kujundavad poliitika? härra Tess, kes seda verbi tavaliselt kasutab, ütleb, et komisjoni ettepanek ei välju parlamendist sellisel viisil, nagu ta sinna on saabunud. ja loomulikult tuleb neid muudatusi ka käsitleda teabedokumendis on käsitletud midagi, mida on juba varasematel kordadel tihtipeale arutatud, ehk siis tasakaalustada ja ümber kujundada erinevate osapoolte rolle erinevates tegevustes, Euroopa Liit, liikmesriigid ja mis puudutab seda uut mudelit, see saavutusmudel ei peaks olema ainult ähm, vahend selleks, et anda liikmesriikidele kogu võim või tegemist on vahendiga selleks, et ümber suunata poliitika eesmärkide suunas, eemalduda eksklusiivsest äh, reeglitepõhilisest sätete menetluste põhisest lähenemisest ja formaalsusest. siin on see põhimõte, et tulevikus ei räägi me eelkõige sellest, kas mingisugused äh, mõõdud äh, või reeglid olid äh, täidetud, vaid me tahame algusest peale rääkida sellest, millised on need eesmärgid, millest lähtuvalt tegutsetakse, mida on vaja, et selles suunas liikuda ja millised on need lõppeesmärgid, mis äh, liikmesriigid on äh, suutnud saavutada. ja see loomulikult äh, käsitleb ka rollide ümberkujundamist selleks, et reageerida põllumajanduse mitmekesisusele, millele on samuti viidatud siis on vaja liikmesriikidele anda suurem roll, et nad saaksid kohapealseid vajadusi käsitleda ning defineerida oma eesmärgid lähtuvalt sellest. komisjon peab kontrollima eesmärkide asjakohasust dialoogis liikmesriikidega selleks, et ÜPP kava heaks kiita, mille liikmesriigid peavad koostama ja hiljem ka kontrollida, kas kohapeal aset leiduv, äh, leiduv on ka äh, toimunud vastavalt kavale ja kas eesmärgid on saavutatud. see tulemustepõhiline lähenemine tähendab seda, et liikmesriikide tasandil mõõdetakse tulemusi ning suhted Euroopa Liidu ja tootlussaaja vahel lihtsustavad olulisel viisil, me saame omalt poolt teha seda, et astuda tagasi äh, reeglite rägastikust, nagu see praegu on, ja anda võimalus liikmesriikidele uued reeglid, uus raamistik äh, paika panna oma õigusloomesse samal ajal üritame me nii palju kui võimalik äh, toetada kaasaegse tehnoloogia kasutust, sest see suudab äh, oluliselt lihtsustada talunike elu. praegune ÜPP juhtimisstruktuur vajab säilitamist, sest see on toiminud väga hästi, ma viitasin makseasutustele, pädevatele asutustele, sertifitseerivatele asutustele, see jääb alles ühtne auditi lähenemine peaks samuti sisse jääma ja vajab ka täiendavat äh, edasiarendust. nüüd, mis puudutab tulemuste hindamist äh, süsteemides, siis sertifitseerimisasutustel peaks olema veelgi suurem roll, roll, kui neil on praegu. põhimõtteliselt see ettepanek puudutab olulist pädevuste üleviimist ühiselt äh, raamistikult selleks, et saavutada er-, enam kui üks eesmärke, äh, tulemuslikkus, tõhusus, lihtsustamine ja nii edasi. sellepärast on meil eriti hea meel öelda, nentida, et Kontrollikoda tervitab komisjoni ettepanekut tulemuspõhisele mudelile üleminekul ja jätkab, et kui hästi rakendatud, siis see mudel võib tõhusust süvendada ja see on see, milleni me sooviksime jõuda teabedokumendis on ära toodud põhiedusammud, äh, teaduslik, teaduspõhine äh, andmete kogu, äh, kontrolli, mis on kontrollitav ja võrreldav ning jõuline hindamisraamistik ja vastutus ning auditiahel me oleme samuti kõik selle läbi võtnud ja me mõistame, et tegemist on oluliste faktoritega, mis peavad paigas olema, vastasel korral uus süsteem ei äh, ole, ei suuda saavutada, mida on vaja. nüüd paar sõna selle arutelu kohta, mis juba eelmise punkti osas aset leidis, mis puudutab vajalikke andmeid mis tihtipeale käsitleb seda, kas meil on kõik äh, andmed olemas, äh, tihtipeale meil vastuolulised ähm, diskussioonid Kontrollikojaga ja tahaksin rõhutada, miks me leiame, et me peaksime keskenduma põllumajandussissetulekule, mitte kodumajapidamiste sissetulekule esiteks, äh, need lepingu põhimõtted on seotud sissetulekuga, mis tuleb põllumajandustootmisest ja seda sellepärast, et lepingus on põllumajanduspoliitika majanduspoliitikana käsitletud, mitte sotsiaalpoliitikana. põllumajandustegevust käsitleks, käsitletakse ja üritatakse tagasi, et põllumajandus eh, eksisteeriks kogu Euroopa Liidu territooriumil. kõik need eesmärgid on otseselt eh, põllumajandustootmisega seotud nüüd toetus äh, toodete osas alates üheksakümne teisest aastast, mille eesmärgiks oli turule orienteeritus, tagada ja tagada vastav äh, turvavõrgustik ja äh, on ka üks põhjus, miks me peaksime tege-, põllumajandustegevustele keskenduma, mitte ainult sissetulekule ja lõpetuseks keegi ei saa selles kahelda, et meil ei ole piisavalt andmeid, mis puudutab muid äh, allikaid, ainult viis liikmesriike edastavad neid andmeid ja viitaksin ka sellele, et mitmed tegurid, mis äh, sissetulekut väljaspool, äh, aga ka väljaspool ja põllumajandusvaldkonnas mõjutavad, on liikmesriigid maksustamine, pensionikavad, maahinnad, kõik see jääb väljapoole ÜPP-d ja seega on väga keeruline seda sisse tuua poliitika hindamisse. ja lõpetuseks tahaksin siinkohal ka mainida seda, et nagu härra Figureira ütles, et õigustatult, et ÜPP kulud on olnud aastate lõikes üsnagi stabiilsed, see vastab tõele praegustes hindades. kui me vaatame eh, püsivhindades seda korrigeeritud inflatsiooniga, siis kulutused on olulisel määral vähenenud eh, selles perioodis ja tõenäoliselt eh, väheneb ka järgmise perioodi jooksul ning see et ÜPP muutub üha kallimaks, ei vasta tõele, sest see toetuste väärtus, mida on antud, tegelikult väheneb, mitte ei suurene, aitäh. Äh, aitäh kui me neid teisi sissetulekuallikaid üldse ei teagi, siis minu arvates äh, toetuste jätkamise teema minu jaoks üsna arusaamatu ja nüüd palus sõna kolleeg Holbuch, aga me ei pea siin tegelikult mingit spetsiifiliselt põllumajandusele pühendatud arutelu. ei, me räägime rahast. ütleb Holba. Te tõdesite et, et nelikümmend protsenti pigem nelikümmend kolm protsenti kuulub äh, põllumajandusele eelarves. me peame arvestama, äh, kui palju tehakse kulutusi liikmesriikides ja meil Saksamaal äh, on väga väike toetus põllumajandustootjatele sotsiaalkindlustuse osas nagu me räägime siin Euroopa tasandist ja kui te ütlete, et me oleme netoeksportijad ja sissetulekud on tõusnud, siis ma tahaksin öelda, et netoeksportijad oleme me töödeldud põllumajandustoodangu poolt, aga samas netoimportijad töötlemata toodangu puhul. ma ei tea, äh, kuidas see hakkab niimoodi äh, edaspidi toimima, piimasõdade ajal tõime me Euroopa Liitu rohkem sisse piimapulbrit kui kunagi varem, kolme koma nelja miljardi eest seda on kaks koma kolm miljardit eurot, mis puuduvad meie riigieelarvates ja tegelikult see oleks olnud raha, mida põllumajandustootja oleks tagastanud kodumaale oma riigile, need raha poleks liikunud Kaimani saartele või kusagile mujale. meil on väga palju probleeme, me peame eh, loomapidamistingimusi täitma, kliima eh, soojendamise vastu võitlema, me peame kemikaalide kasutamise vast-, kasutamisest loobuma ja nii edasi ja nii edasi siis ka on vaja igat kopikat sõlmede vahel veeretada, et mõista, milleks me raha kulutame, selleks, et kulutada seda kõige olulisemaks. jah, me oleme üksmeeled selles osas, et eh, suured ja rikkad investeerivad põllumajandusmaasse eh, selleks, et need, kes kas või näiteks Saksamaal Algoi piirkonnas maad harivad, et nende käest maad täiendavalt üles osta ma annaksin nüüd veel kord sõna härra Figureidole e, ja siis lühidalt sõnavõttu ka, sõna ka e, raportöör, raportöörile ja siis me tahaksime kirjalikult teie käest teada saada, kui palju põllumajanduseksporte liigub Euroopa Liidust arenguriikidesse. eile oli mul taaskord väga keeruline arutelu just selles, selle teema üle. ja väga tore, me ekspordime eh, sinna toodangut, võtame vastu põlluma-, eh, võtame vastu põgenikke, selleks, et selgusele jõuda, saaksin teie vastuse kirjalikult. Eh, teen väga lühidalt kaks märkust mul ei ole hetkel neid arve, mida teile välja käia, aga tegemist on väga väikese osaga meie ekspordist, mis läheb arenguriikidele. teisest küljest võin öelda, et Euroopa Liit impordib enam arenguriikidest kui USA, Kanada, Hiina ja Jaapan kokku, midagi sellist. Euroopa Liit on oluliseks impordiallikaks arenguriikidele ja on väär arusaam, et äh, sinna läheb suur, äh, suur summa raha. hiljem võib-olla saan teile neid detaile täpsustada, kui vaadata nüüd teatist, siis näe, leiate infot selle kohta ja näete et, et seitsekümmend kaks protsenti sissetulekutoetusest läheb viie kuni kahesaja viiekümne hektarilistele taludele tavapärase suurusega perefarmid, tegemist ei ole millegi erakordsega, enam kui pooled vähem kui viie hektariga, ehk siis loomulikult on ka suur äh, talusid, aga isegi neid ei saa käsitleda standardiseeritud viisil, sest ühest küljest on võib-olla kümne tuhande hektar, hektariga teraviljatootja, mis võib olla väga kasumlik sissetulekutoetuse osas, aga mitmed teised talud, kus on segatootmine, loomad ja öö, äh, viljakasvatus ning mitmed talud, kus, mis tegutsevad kooperatiividena, kus on palju omanikke ja mingil viisil äh, isegi töös kaasa löövad, olukord on palju erilisem, äh, mitmekesisem kui äh, selles arutelus välja tuli, ehk siis mis rõhutab reaalsust, kui näitab vastupidist. So offen gestanden, das würde ich gern ma vaidlustaksin teie väite, kui lubate. küsimus on ju sellest, kas eh, nõnda nii-öelda ülemised kümme protsenti, mis eh, põllumajandustootjad need on, kui suured on nende talud ja kui vaat seda vaadata, ja seda on võimaliku statistika põhjal vaadata, Äh, siis me saame teistsuguse tulemuse. me oleme loomulikult valmis teie käest saama PowerPointi tutvustuse selleks, et me just sellel teemal põhjalikumalt rääkida ja me tahaksime ka Kontrollikoja käest asjaomaseid andmeid, vastust küsimusele, kes selle raha saab. nii. nii on veel kaks kolleegi, kes tahtsid sõna võtta, kui te lubate, et räägite lühidalt, kolleeg äh, Flanagan ja äh, kolleeg Noidel äh, ja siis härra Zeller ja siis kell seitseteist kolmkümmend me peame alustama tegelikult juba koordinaatoritega, aeg läks. Uh, kõik sõltub sellest, kuidas statistikat kajastada, sest kui te ütlete, et sissetulekutoetus läheb viie kuni kahesaja viiekümne hektariga taludele, väiketaludele, siis ei ole midagi hullu, aga see kahesaja viiekümne hektarine saab sama koguse hektari kohta või veelgi enam kui see, kellel on viiehektariline talu. ehk siis see ei ole võrdne toetus selles lõikes ja see ongi probleem. ja lõppude lõpuks me üritame muuta seda fakti et liiga palju raha läheb rikastele äh, põllumajandustootjatele meie juhul ja ei jõua õigetele inimestele. ja ma olen täiesti kindel, võin oma elu sellele panna, et selle ametiaja lõpul on meil endiselt piirimaal sama probleem, sellepärast et äh, Äh, huvirühmad saavad teha mida iganes ja müüvad maha selle ettepaneku ja ükskõik, kuidas nad seda teevad, siis raha jääb ikka samadesse taskutesse ja see on endiselt probleem. teen lühidalt kui me räägime äh, sissetulekutoetustest ja kui me sellest pidevalt igal pool kuuleme, siis see toetus on tegelikult sotsiaaltransfer ja kui see seda on, siis see peaks ju lähtuma isiku vajadustest, sest sotsiaal transfer ei, ei ole olemas, kui vajadusi ei arvestata, siin on vaja näha seoseid ja see peab olema seotud sellega, kuidas eh, isik üldse toimib ja toime tuleb. ja see on olemas ainult esimese samba puhul ja sellest tuleb kiiremas korras loobuda ma võtsin selle seisukoha teada ja ma saan aru, et kõik rõõmustavad selle üle, et homme on arutelu põllumajanduskomisjonis, aga eelnevalt annan sõna, kui lõpetame härra Vigureidole. suur tänu, proua esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed. teen lühidalt, tahaksin öelda paar-kolm asja esiteks, ma olen üsnagi rahul sellega, et komisjon tervitab meie dokumenti, see on meie panus praegusesse arutellu. kui parlament leiab, et see dokument on kasulik, siis oleme me väga rahul. ja arutelu jätkudes, kui parlament soovib äh, kontrollikoja suuremat kohalolekut selles arutelus, siis oleme valmis täiendavateks aruteludeks, juhul kui te seda väljendate ütleksin ühte asja selle arutelu põhjal. siin on väga palju, mida saaks öelda, aga mina rõhutaksin ähm, praegusel hetkel ühte. välisaudiitorina tahaksin ma rõhutada ühte aspekti. ma olen täiesti nõus sellega, mis puudutab seda muudatust, üleminekut uuele äh, Äh, tulemuspõhilisele mudelile ja mis puudu-, võtab arvesse tulemuse aspekte, ma olen täiesti nõus, aga minu roll audiitorina, Euroopa Kontrollikoja liikmena on äh, seadusandjalt äh, küsida ka vastavuse kohta. Need peavad käima käsikäes, tulemused ja nõuetele vastavus pärast seda, kui me oleme nõuetele vastavusele väga palju tähelepanu pööranud, ei saa me raisata oma tähelepanu äh, sellega seoses. mõlemad äh, väärtused on olulised, äh, hea olukorra tagamiseks, aitäh tähelepanu eest! kolleegid, selle raportöör, suur aitäh! tänan selle eest, et te olete siiski palli mängu toonud. väga oluline on ausalt omavahel kõigest sellest rääkida, sest tõde on palju mitmekesisem, diferentseeritum ja seda ei ole niisama lihtne joone all kokku võtta. loomulikult me e, ekspordime tooret arenguriikidest, aga kellele seal kuuluvad põllumajandusettevõtjad, nende toodangut me ei ekspordi omanikud asuvad tavaliselt mitte nendes arenguriikides, vastupidi, väga paljud väiketalu, väga paljud väiketalunikud on nendes riikides oma põllumajandusettevõttest ilma jäänud ja kaotanud nei-, need neile, kes tegelikult ei ole sellest riigist pärit. ja see kõik toetab tegelikult sealseid võimukandjaid, aga mitte elanikkonda me rääkisime siin piimast kui äh, kantsleri ametist äh, reisivad naised äh, Iirimaale selleks, et kohtuda äh, piimatootjatega, siis nad räägivad sellest, et kuulge, lõpetage see piimatootmine, me oleme turul kindlal kohal, me tahame senisest enam teenida asi on tegelikult palju keerulisem ja mitmekesisem ja sellepärast see, mida kolleeg siin juba ütles, peaksime igal konkreetsel juhtul lähtuma ka konkreetsest olukorrast, see peaks olema meie jutu sisuks suur aitäh, ütleb proua juhataja, oleme avaliku koosoleku lõpule jõudnud, tänan kõiki intensiivse arutelu eest ja nende sõnavõttude eest, mida pidasid põllumajandusest Äh, vaimustunud kolleegid. nii, aga nüüd palun ülejäänutel lahkuda selleks, et kohtuksime homme kell üheksa. tänan. istung on lõppenud.